sõnavõtt teha. aitäh, proua esimees, härra esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. On, mul on väga suur au olla teie ees volinikukandidaadina, kes äh, vastutab siseturu, tööstuse, VKE-de ja ettevõtluse eest. ma loodan, et mul tõesti õnnestub äh, teid veenda ja te toetate mind selles töös ähm, ja ülesannetes, mida härra Juncker mulle andis. viimase kuue aasta jooksul oli meil majanduskriis ja me oleme näinud, et nüüd me hakkame sellest vaikselt välja tulema. aga meil on ikka veel vaja majanduskasvu ja töökohti luua. ja Euroopal on vaja leida uuesti tee majanduse õitsengule ja majanduse dünaamikale. selleks, et seda kõike saavutada, tahan ma keskenduda reaalmajandusele, mis peaks olema Euroopa majanduslike tegevuskavade keskmes. kuidas seda kõike teha? kuidas seda teha, me ei peaks tulema tagasi selle juurde, et kas meil on vaja pigem liberaalset või pigem sotsiaalset Euroopat, meil on vaja mõlemat ja mõlemad on võrdselt tähtsad. siseturg võib meie kodanikele ja ettevõtetele palju rohkem pakkuda, kui me muudame nad oma prioriteediks me võime teha rohkem ka selleks, et oma majandus konkurentsivõimelisemaks muuta, sellepärast et kaasaegsed majandused on üles ehitatud äh, majanduslikele väärtusaheldatele, kus äh, kaubad ja teenused on äh, üksteisest sõltuvad ja võimalused kasvada ja areneda on tihti piiriülesed mina jätkan oma tööd, äh, jätkan seda tööd, mida tegid minu eelkäijad, volinikud Barnier, Dajani ja äh, Nelli Ferrocci ja ma keskendun neljale eesmärgile. tuleb välja töötada siseturu kõik, kogu potentsiaal, peale selle tuleb tööstuse konkurentsivõimet äh, teadusuuringute innovatsiooni kaudu arendada, peale selle tuleb ka parandada äh, ettevõtluskeskkonda ning kaitsta siseturgu ka väljaspool meie piire. kõigepealt siseturg. Te kõik olete kuulnud vähemalt tuhandeid kordi, et siseturg on meie kõige tähtsam meede selleks, et luua töökohti ja toetada majanduse kasvu. kuid tõkked on ikka veel alles ja neid luuakse ikka ja jälle uuesti. see on ka üks järeldusi mis tuli välja viimati avaldatud äh, äh, uuringus. meil on vaja keskenduda nendele majandussektoritele, kus kasvupotentsiaal on kõige suurem. väga tähtsad tõkked on ikka veel selleks, et väga tä-, suured tõkked on veel ees ja me ei saa siseturgu täielikult lõpule viia, me peame need tõkked kõrveldama ja leidma võimalusi äh, majanduse kasvamiseks ja siin on väga tähtis kasutada vastastikuse tunnustamise põhimõtet. meil tuleb keskenduda nendele sektoritele, mis on tihedalt seotud meie tööstuse ja ka VKE-de poliitikaga. näiteks äh, äh, võib siin mõelda ehitussektori ja hulgikaubanduse peale. siis ka kaupade siseturg. praegusel hetkel me näeme, et äh, väga selgelt ei tehta vahet toodete ja teenuste vahel, meil on vaja lihtsustada mõlema siseturgu selleks, et äh, nende tegu, tegutsemine oleks lihtsustatud. peale selle tuleb keskenduda ka digitaalsele siseturule. on viimane aeg, et me viiksime oma nutitelefonid kokku oma nutikate äh, poliitikatega, me peame edasi minema sellega, mis juba praegusel hetkel toimub ja sellepärast ma kavatsen ka äh, tõhusa rakendamise üheks oma prioriteediks teha. meil tuleb äh, hoolitseda selle eest, et meie reeglid toimiksid, teeksid seda lihtsalt, koheselt ja tõhusalt. siseturu juhtimine on minu jaoks sama tähtis nagu teie jaoks ja see peab Euroopa majanduspoolaasta raames liikmesriikides väga tähtsat rolli mängima ma palun oma talistustel kasutada juba olemasolevaid meetmeid selleks, et hinnata seadusloome kulusid ja tulu. Äh, siin tuleb äh, läbi viia seadusloome mõjuhinnangud, VKE-de testid, vaadata nende konkurentsivõimet ja ka järelmõjuhinnanguid. peale selle teen koostööd ka äh, asepresident Timmermansiga, kes vastutab parema reguleerimise eest, hoolit-, selleks, et hoolitseda selle eest, et ka kõik õigusaktid korralikult toimiksid. peale selle ei tohi me ära unustada tarbijaid, kes on majanduse juhthoovaks. me peame kodanikele meelde tuletama, et Euroopa Liit on loodud nende jaoks ja sellepärast me ei tohi ära unustada ka sotsiaalset mõõdet. ja nüüd lubage mul väga selgelt öelda, et ma ei ole nendega nõus, kes ütlevad, et siseturg ei saa toimida sellepärast, et äh, majanduslikku vabandust ei ole võimalik sotsiaalsete õigustega ühendada või vastupidi jah, otse loomulikult tasakaal on väga raske saavutada ja hoida, aga mina isiklikult ei kahtle selles, et meil on võimalik välja töötada siseturg, mis töötab õigusriigi põhimõttel ja, ja päriselt ka reaalses elus toimib. ma tahtsin toonitada ka oma isiklikku huvi sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas, mida on tõesti võimalik innovatiivsete lahendustega sotsiaalsetele probleemidele siduda ma olen veendunud, et kui me soovime lahendusi, siis on võimalik neid ka leida. vaadake näiteks kas või Euroopa Liidu töötajate ametikutsekaarti, mis võimaldab erinevates riikides tööd leida lihtsamalt kui siiamaani ja ma tahaksin äh, nüüd rääkida natukene nendest küsimustest, mis minu jaoks järgnevatel kuudel on prioriteetideks. kõigepealt teenuste direktiivide täielik rakendamine ja seda koos uuendatud strateegiaga äh, teenuste siseturu jaoks, äh, tooteohutuse ja turujärelevalve pakett, uue riigihanke alase seadusloome rakendamine, samamoodi nagu ka intellektuaalomandi raamistik minu teiseks prioriteediks oleks tööstuse konkurentsivõime suurendamine investeeringute innovatsiooni kaudu. meil ei ole võimalik tagada kestlikku kasvu ilma korraliku tööstusliku vundamendita tööstus vastutab kolme neljandiku erasektori teadusuuringute innovatsiooni eest Euroopa Liidus ja kolme neljandiku Euroopa ekspordi eest. tööstus on reaalmajanduse südames ja on ka teenuste sektori üheks tähtsaks allikaks. seega ärgem unustagem, et kaupad ja teenused on omavahel seotud. kui Euroopa tahab õitseda üleilmselt konkurentsivõimeline olla, tehnoloogiliselt edasi arenenud ja keskkonnasõbralik ning kestlik, siis tuleb meil parandada tööstuse konkurentsivõimet ja tema majandust äh, tõsta samamoodi nagu ka SKT-d äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend protsenti, nii nagu president Juncker on seda ka öelnud. peale selle äh, on vaja tööstusel veel ka saada korralik juurdepääs äh, ressurssidele. Euroopas on maailma kõige kõrgemad energiahinnad. see halvab meie majandust, eriti just neid tehnoloogiavaldkondi, kus energiavajadus on eriti suur ja samal ajal nende valdkondade konkurentsivõime tuleb säilitada. ma üritan veelgi lihtsustada energiatõhususe parandamist ja samal ajal tuleb näidata, et konkurentsivõime ja jätkusuutlik areng käivad käsikäes. ma toetan ka äh, energia siseturu edasiarendamist. teen koostööd ka oma kolleegi Marianne Tysoniga selleks, et ähm, aidata ettevõtteid, eriti äh, idufirmasid, mis tegutsevad sellistes valdkondades nagu tehnoloogia, inseneriteadused ja peale selle tuleb ka kutseõpet toetada ning ka ümberkoolitamist. peale selle on väga tähtis see, et Euroopa tööstusesse ei ole piisavalt investeeritud, investeeringud on langenud kakskümmend protsenti peale selle toetan ka asepresident Katainenit ähm, selleks, et kasutada kolmesaja miljardi paketti vahendeid, mida ta kavatseb meile kõigile esitleda. mina hoolitsen selle eest, et meie raha investeeritaks mõistlikult ja ma kasutan kõiki oma kogemusi, mis mul on piirkondlikus rahastamises just selleks, et meil oleks võimalik äh, aidata Euroopa tööstus uuesti jalgadele tööstusel on va-, vaja investeeringuid ja kaasajastamist, me peame investeerima innovatsioonisõbralikku keskkonda. ma kasutan kõiki võimalikke poliitilisi meetmeid, mis meil on olemas selleks, et kaitsta intellektuaalomandit ja selle taristut, selleks, et innovatsioon ja tehnoloogia äh, oleks ühendatud ka rahastamise ja riigihangete poliitikaga. koos oma kolleegi Carlos Moedasega kavatseme kasutada Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ja kõiki teisi Euroopa Liidu poliitilisi meetmeid selleks, et toetada äh, turulähedusi, tööstuse innovatsioone ja äh, ja selliseid tehnoloogiaid, mis mängivad eriti suurt rolli, nagu näiteks digitaaltehnoloogia, biotehnoloogia ja nanotehnoloogia. siis tuleb mõelda veel ka Euroopa strateegilistele tööstusvaldkondade peale. näiteks autotööstuses tuleks meil uuesti alustada Cars kaks tuhat kakskümmend protsessiga. me peame sellele programmile andma uue raamistiku ja mõtlema selle peale, kuidas autotööstusest puudutavat seadusandlust kogu maailmas harmoniseerida koos Carmenu Vellaga kavatsen äh, uuesti üle vaadata ja parandada REACH-i direktiivi, eriti eriti selles osas, mis puudutab lubade andmise protseduuri. peale selle tuleb kaitsta siseturgu ja investeeringuid ning tuleb äh, seal lähtuda sellest tegevuskavast, mille töötas välja ülemkogu. ja tööstus, vabandust, ehitusvaldkonnas tuleb äh, hoolitseda selle eest, et ehitus valdkonnas kasutavad kaubad oleksid ohutud. ma tõesti kasutan ka,, kavatsen kasutada selliseid meetmeid, mis oleksid järjekindlad ja arvestan erinevate valdkondade nagu turismi ja loovatööstuse eripäradega. aga lubage mul ka selgelt öelda, et tööstussektoriga koostööd tehes siiski kavatsen mõelda ka selle peale, mis meie kodanike jaoks on kõige tähtsam kõigepealt äh, terviseteenuste sektoris. kinnitan teile, et meie patsientide ja kodanike tervise tagamine on minu kõige tähtsam ülesanne. terviseohutus on esikohal ja ma kavatsen teha tihedat koostööd äh, kõikides tervisealastes valdkondades koos oma kolleegi Vitenis Andrukaitisega, kes vastutab uues komisjonis terviseküsimuste eest ja teiseks, meie majandus peab, meie tööstus peab jääma jätkusuutlikuks ja me peame pöörama tähelepanu ka nendele tingimustele, mis aitavad keskkonnasõbralikul majandusel areneda ja sellepärast kavatsen ma välja töötada meetmete paketi keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja ka turupõhise allikate tõhusa kasutamise strateegiale. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kavatsen ma välja töötada täieliku tegevuskava, kus on kirjas meetmed tööstuse toetamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks, mis on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskmise Euroopa majanduspoolaasta osa. kolmandaks prioriteediks. kõikidel ettevõtetel on vaja ettevõttesõbralikke kogu seadusandlust ja minu jaoks on väga tähtis, et äh, ettevõtete jaoks halduskoormust lihtsustatakse ma pööran erilist tähelepanu VKE-dele. kosmeprogrammi kaudu tuleb kasutada kahte koma kolme miljardit eurot selleks, et parandada VKE-de juurdepääsu rahastamisele. peale selle tuleb ka Enterprise Europe võrgustikku kasutada selleks, et VKE-del oleks võimalik siseturust rohkem kasu lõigata ja kõiki erinevaid äh, eeliseid ära kasutada. kõik need algatused äh, Need käivad käsikäes koos ka VKE-de Äh, testimisega selleks, et äh, hoolitseda selle eest, et äh, VKE-del ei pandaks peale liiga suurt koormust. peale sellega ettevõtlust puudutav Small Business Act on väga tähtis, mille ning see tuleb uuesti üle vaadata. meil tuleb ka litsenseerimisprotsessi lihtsustada, me peame ka tegema kõike selleks, et administratiivset koormust vähendada, me peame tõesti leidma elektroonilise kanali, kus on võimalik kõik vajalik ühe korraga ära teha. peale selle on meil vaja lihtsustada ka enda pankroti kuulutamise menetlust selleks, et oleks võimalik pankrotti läinud ettevõte kinni panna ja uuesti ettevõtlusega alustada. siis siseturg väljaspool meie piire jah, kas tulevikus sõltume me rahvusvahelistest turgudest, Euroopa majandusel on vaja juurdepääsu turgudele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu sellepärast teen koostööd kaubandusest vastutava voliniku Cecilia Malmströmiga selleks, et avada turgusid ka väljaspool Euroopat, mõeldes siin vastastikuse ja vastastikuse kasu põhimõtte peale. mõtlesin eriti just USA ja Jaapani peale ja nende riikidega on praegusel hetkel ka läbirääkimised käimas. mõlemal puhul on meil vaja madalamaid tollimakse, tõkked kõrvaldada, avada teenuste turg ja parandada ka riigihangetele juurdepääsu. nagu president Juncker ütles, et seda ei saa aga teha meie enda standardite kulul. otse loomulikult kavatsen ma erilist tähelepanu pöörata ka Hiinale ja teistele arenevatele riikidele. üks lause veel, härra esimees. jah, laske käia, ütleb härra esimees Euroopas vahel leitakse, et see, mida me teeme selleks, et siseturgu ellu viia, on mõeldud ainult suurtele ettevõtetele. sellest on täiesti valesti aru saadud. siseturg minu jaoks on palju rohkem kui see. tegemist on Euroopa majanduse vundamendiga ja see puudutab igat ettevõtet see tähendab seda, et siseturg peab käima koos innovatsiooniga selleks, et Euroopa konkurentsivõimet parandada, luua majanduskasvu ja töökohti meie kodanikele. aitäh, ütleb härra esimees ja katkestab ja selle peale ütleb proua volinikukandidaat, et hakkame nüüd siis lõpuks uuesti tööle.